herr präsident! liebe kolleginnen und kollegen! kallid kolleegid avan meie täiskogu koosoleku ja kuulutan neljapäeval kaheteistkümnendal detsembril ka märtsil kahe tuhande üheksandal aastal katkestatud euroopa osa istungjärgu uuesti avatuks ja kõigepealt tahaksin oma vasakul käel tervitada Euroopa Parlamendi uut peasekretäri Klaus Vellet ja tahan talle soovida kõike head tema edasises töös.